lugupeetud äh, kolleegid, peale seda väga huvitavat ja inspireerivat äh, kõne me peame jätkama oma tavatööga. meil on veel mõned hääletusselgitused äh, jäänud. me alustame proua Kotsoliino raportiga. üks kõnesoovija on proua Andrikiena. härra president, ma tervitan seda fakti, et äh, eeskirjade rikkumise määr on vähenenud. see, et rikkumiste määr põllumajandusvaldkonnas on langenud kolmekümne protsendi võrra, on eriti julgustav. Olafi tugev roll on kindlasti viinud nende positiivsete tulemusteni Äh, ma leian, et äh, ma tervitan ka seda, et resolutsioonis on äh, mainitud tugevdatud koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel kontrolli ja, ja maksunduse osas. ma loodan, et edasised meetmed parandavad olukorda ka Bulgaarias, Rumeenias. Euroopa Liidu kümnes liikmesriigis on olukord jätkuvalt paranenud. meil tuleb äh, suurendada äh, Euroopa vahendite rakendamise suutlikkust äh, kõikidel tasanditel, kõikides liikmesriikides. suur tänu, kas keegi soovib veel Kotsolino raporti osas sõna võtta? ei soovi, siis me läheme edasi järgmise raporti juurde. see on raport Tamas Deutschilt, Euroopa Investeerimispank ja, ja taaskord proua Andrikiene. Would... kõigepealt ma tahaksin tänada härra Deutsche selle suurepärase raporti eest. tänased äh, põhjapanevad arutelud ja meie resolutsioon, mida mina toetasin, on suurepäraseks äh, alguseks äh, tulevastele tegevustele Euroopa Investeerimispangas võttes iseäranis arvesse Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. jällegi tahaksin ma kutsuda Euroopa valitsusi üles Euroopa Investeerimispangale andma laenusuutlikkust oma naabritele, iseäranis meie idanaabrite jaoks ja naabrite jaoks üldisemalt, kellel on vaja investeeringuid ja kes kannatavad majanduskriisi mõjude all Äh, poliitiliste eesmärkide äh, sobitatavus Euroopa naabruspoliitikat, äh, poliitikaga ja Euroopa Investeerimispanga laenutegevusega peavad olema tagatud rohkem kui kunagi varem. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna võtta? härra Deutsche raportises ei soovi. järgmine raport puudutab vägivalda jaanuaris ja märtsis Jossis Nigeerias ja proua Andrikiene veel kord. jaanuaris ja märtsis pidime ka nägema massilisi vägivallategusid Nigeerias, mille tulemusena mitmed sajad inimesed pidid eluga hüvasti jätma, sealhulgas ka naised ja lapsed. see, mis Nigeeria jaoks on kõige vajalikum, on lepitusprotsess, rahumeelne kooselu moslemite vahel, kes elavad põhjapiirkonnas, ja kristlaste vahel, kes elavad lõunapiirkonnas lisaks äh, võttes arvesse asjaolu, et Nigeeria on üks suuremaid naftatootjaid kogu maailmas, äh, kõige suure, aga samas äh, kõige suurem osa inimestest elavad siiski allapool vaesuspiiri. see näitab, et nad ei saa riigi arengust kasu. korruptsioon on levinud kõikjale ja selle vastu tuleb võidelda tõhusalt ja tõsiselt Euroopa Liidu abi Nigeeriale peaks olema suunatud kõige tähtsamatele probleemidele, kõige tundlikumatele küsimustele, selleks et me äh, saavutaksime vähemalt äh, mõningastki nähtavat äh, edu. suur tänu, keegi veel? härra Pälder. suur tänu, härra president. viimane uudis, mida me kuulsime Jossist, oli väga muret tekitav. väga erinevates kohtades selles linnas kristlasi äh, mõrvati. islami äh, noortepande äh, liikmed lasid maha kaks kristlaste kogukonna liiget ja see, selle äh, organisatsiooni liikmed teadsid uhkelt, meie tapsime kaks kristlast. sajad äh, surmajuhtumid äh,, sajad tapetud Jossis ja selle ümbruses äh, on äh, olnud selle vägivallalaine tulemuseks äh, ja oodata on ol-, oodata on veel uusi vägivallalaineid. islamirühmitused äh, peavad vastutuse nende vägivallateode eest võtma. ja me peaksime seda lõigus viis palju selgemalt väljendama tegu on siin liiga lihtsa selgitusega resolutsioonis. mina olen ka selliste taval-, lihtsate selgituste vastu, kuid, kuid me peame sealset kristlaste kogukonda aitama, seetõttu mina jäin erapooletuks. suur tänu, järgmine kõneleja ma istun äh, valel toolil praegu siin, aga mul on hea meel, et te mind nägite. suur tänu, äh, minu arvates on äh, kohutav, et selline riik nagu Nigeeria on seotud selliste vägivallategudega, selliste hirmutegudega. ja nüüd külastas meid Ameerika Ühendriikide pea, presi-, asepresident, kes rõhutas dialoogi ja seetõttu meie lahendus peaks olema, põhinema dialoogil ja haridusel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 lugupeetud kolleegid, selle istungi protokoll